meine damen und herren ich darf sie bitten platz zu nehmen. daamid ja härrad palun võtke istet. ich erkläre die am. 13. november kuulutan kolmeteistkümnendal novembril katkenud äh, euroopa parlamendi äh, osaistungjärgu jätkunuks. homme on meil au võtta